härra president. <laughs> suur tänu. sellega e, istung jätkub, võime minna kohe tulemuste juurde. nüüd on meil siis kolmanda vooru tulemused mis puudutavad Euroopa Liidu kooskõlastatud tegevusi võitluses Covid-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu. tegemist on resolutsiooni ühisettepanekuga. nüüd kõigepealt muudatusettepanek nelikümmend kaks on tagasi lükatud, siis number üksteist on heaks kiidetud. muudatusettepanek number kakskümmend üks on tagasi lükatud siis muudatusettepanek number kuuskümmend üheksa tagasi lükatud, number seitsekümmend on samuti tagasi lükatud. siis muudatusettepanek number nelikümmend seitse on heaks kiidetud, number neli on samuti heaks kiidetud, siis muudatusettepanek seitsekümmend üks on tagasi lükatud, muudatusettepanek kaksteist tagasi lükatud, muudatusettepanek number viis on vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kuus eh, samuti vastu võetud, siis muudatusettepanek seitsekümmend kaks on tagasi lükatud. kakskümmend seitse on heaks kiidetud, muudatusettepanek number kuus on heaks kiidetud, seitsekümmend kolm tagasi lükatud siis muudatusettepanek kakskümmend kolm on vastu võetud, seitsekümmend neli samuti vastu võetud, seitsekümmend viis tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa tagasi lükatud, siis on meil täpselt samad muudatusettepanekud seitse, neliteist ja kakskümmend kaheksa vastu võetud, kakskümmend samuti vastu võetud. siis on meil seal kolmes osas, esimene osa kolmekümne kuuendast punktist vastu võetud, teine samuti ja kolmas niisamuti. siis kahes osas on meil ka number kolmkümmend seitse punkt esimene punkt vastu võetud, teine samuti, siis muudatusettepanek number viiskümmend vastu võetud, number kuusteist vastu võetud, muudatusettepanek viiskümmend üks on tagasi lükatud ja siis kõige viimane on muudatusettepanek viiskümmend kaks ja see on samamoodi tagasi lükatud ja neljanda vooru tulemused meie kooskõlastatud tegevuse kohta võitluses Covid-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu. Nendest anname teada homme. ja homme kell üheksa algabki uuesti meie istungjärk. kõik tulemused on parlamendi kodulehel kättesaadavad. soovin kõigile turvalist kodutööd, koduteed, head õhtut ja head ööd koosolek või täiskogu istungjärk on lõppenud